Okay, colleagues, I'll get started. I know we're a bit thin on the ground, but I will get started anyway. Call the meeting to order. You have... kolleegid, alustame, me oleme paar minutit juba üle läinud. kas kõik on päevakorraga, projektiga nõus? kui nii, siis eh, kahekümne kuuenda, kahekümne seitsmenda novembri koosoleku protokolli kinnitamine ja samuti kolmanda detsembri koosoleku protokolli kinnitamine, kas kõik on sellega nõus? väga hea järgmine päevakorrapunkt puudutab ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimise lihtsustamist ühtsel turul, muudatusettepanekute läbivaatamine ja meie raportöör on härra Birger. aitäh, te rääkisite juba, et tegemist on Transpordikomisjoni arvamusega, mis puudutab siis äh, sõidukite viimisest, viimist ühest riigist teise eh, siseturus. homme on meil hääletus ja ma võin alguses juba öelda, et eh, tõenäoliselt mingeid probleeme sellega ei tule. määruse põhiosaks on neli eesmärki, esimene on siis eh, mootorsõidukite liikumise lihtsustamine Euroopa Liidus. tegemist oleks siis äh, liikuvuse kasutajate mugavuse suurenemisega, tegemist on positiivse sõnumiga, mille me saada, saame välja saata äh, neile inimestele ja siis teine eesmärk on siis halduskoormuse vähendamine. arvestatakse sellega, et äh, halduskulusid on võimalik kokku hoida peaaegu pooleteise miljardi euro võrra kolmas eesmärk on liiklusohutuse tagamine selle kaudu, et äh, standardid kõigis liikmesriikides äh, peavad võimaldama ühissuguse ohutustaseme tagamist ning neljandaks eesmärgiks on andmete vahetamine, mis võimaldaks siis äh, registreerimistunnistuste väärtarvitamist ja ja varastamis, varastamise vastu võidelda. tegemist on positiivse algatusega, komisjon on äh, tulnud välja heade ettepanekutega ja mina sooviks tänada eelkõige variraportööre. meil oli kaks intensiivset kohtumist, vahetasime mõtteid äh, nende teemade üle, kus äh, oli vaja kompromisse sõlmida. Need puudutasid osaliselt tähtaegu või siis täpsustusi, sellepärast et erinevates liikmesriikides on erinevaid äh, õiguslikke eeskirju, mina täpsemalt isegi sellest rääkida ei taha ja ühel neist kohtuvõttest, kohtumistest selgus, et äh, vähesed muudatusettepanekud, mis esitati, puudutasid äh, üks, peavad puudutama üksnes transpordivaldkonda, eh, kõik eh, pidasid kinni kokkulepetest, esitati üksnes kolmkümmend kolm muudatusettepanekut ja nendest võeti ka terve rida muudatusettepanekuid tagasi, sellepärast et et eh, muudatusettepanekute sisu oli juba siis arvamuse projektis või komisjoni enda ettepanekus olemas ja seetõttu ei olnud vaja tingimata selliseid muudatusettepanekuid teha. ma tänan neid kolleege, kes seda mõistsid ja oma muudatusettepanekud tagasi võtsid. esitati muudatusettepanekuid, mis olid suunatud mõistete täpsustamisele, need loomulikult võetakse arvesse. me oleme selles kokku leppinud ja on mõned väga vähesed muudatusettepanekud, mis äh, variraportööridega variraportööride nõus, millega var, ma vari, mille ma variraportööride nõusolekul tagasi lükkan, kuna need ei ole praktilised ja neid ei ole võimalik ellu viia. vaja on olemas, vaja on vastavaid kontrollimenetlusi, muidu ei ole sellist määrust võimalik täita. kõik fraktsioonid mõistsid seda ja seetõttu on meil nüüd selline arvamus äh, koos äh, mõningate muudatusettepanekutega, millega ma nõus ei ole, või siis on ka mõned väga vähesed äh, muudatusettepanekud, mille ma lükkasin tagasi ja seda põhjendasin ka ja variraportööride kohtumisel seda ka mõisteti. ma tänan ka nõunikke, kes seda tööd on igakülgselt toetanud äh, väga suurepäraselt ja mul on nüüd väga hea meel äh, oodates teie küsimusi, mida te selle teema kohta soovite esitada. suur tänu, härra De Backer, palun! Ehm, eh, suur tänu, ma sooviksin kõigepealt eh, tänada raportööri selle suurepärase koostöö eest kahel kohtumisel, mis leidis aset eh, variraportööride seas ja minult on kaks muudatusettepanekut. ühes muudatusettepanekus ma soovin rõhutada seda, et registreerimisasutused peavad siis vastastikust tunnustamist ja andmete elektroonilist edastamist arvestame ja nüüd muudatusettepanek kaks, see puudutas siis sõiduki üleviimist teise riiki, siin oli ette nähtud kolmekuune Eh, tähtaeg, komisjon nägi ette kuue kuus tähtaega, mina leidsin, et see tähtaeg on liiga pikk. ja mm, raportöör on jäänud ehm, komisjoni ettepaneku juurde. ja me peame siis arvatavasti hääletusel ehm, järgima raportööri suunda. see on hea lähenemisviis, mille ta on valinud, ta on ehm, rõhutanud läbipaistvust, liiklusohutust ja samuti isikuandmete kaitse on tema jaoks oluline olnud ja see on ka meie jaoks väga oluline teema. ja samuti on tegu siis äh, lihtsustamisega tarbijate jaoks, see on ka meie eesmärk ja ma usun, et hääletamine homme kulgeb äh, täiesti muretult uh.. härra Bradburn, palun. suur tänu, esimees. härra De Backer, ka sarnaselt sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest. kindlasti tasub meenutada seda, et raporti koostas IMCO äh, see teema puudutab ühte kahekümnest teemast, mis on kodanikele kõige olulisem ja seetõttu on väga oluline nendega tegeleda ja ma toetan raportööri tööd. Äh, eriti huvitab mind see, mis väheneb, näiteks halduskoormus. me üritame Äh, vähendada kulusid äh, taasregistreerimise puhul, kui inimesed näiteks äh, püsivalt teise liikmesriiki kolivad. see on väga teretulnud, aga see ei tähenda, et sellega kaasneb täiendav halduskoormus sellele isikule üks väike probleem, eriti seoses härra De Bakkeri seisukohaga, on ajapiirang. minu muudatusettepanekus räägitakse ühest kuust, mitte kolmest kuust. teised äh, soovivad kuut äh, kuud, nagu komisjoni ettepanekus on. ma arvan, et selleks, et äh, lihtsustada et inimesed saaksid neid toiminguid teha, siis oleks meil valida vaja kõige võimalikult pikem ajaperiood. kui inimesed kolivad, siis on üsnagi tavaline see, et selliste teemadega tegelemine jääb tahaplaanile, arvestades näiteks maja ostmisega Äh, uue tööga hakkamasaamine ja nii edasi. mina leian, et me peaksime silmas pidama võimalikult suurt paindlikkust, äh, võimaldama seda inimestele enne, kui nad peavad tõesti selle küsimusega tegelema ja see on minu arvates ainus probleem äh, selle raportiga ja suur tänu raportöörile tehtud töö eest. suur tänu, proua Jaanus Sander aitäh, ka mina sooviksin ähm, härra Pirkerit tänada äh, tehtud töö eest selle arvamuse osas. ma olen äh, täiesti kindel, et see aitab äh, meid kõiki transpordivaldkonnas. ma tahtsin aga raportöörilt küsida, kas oleks võimalik arvestada muudatusettepanekuga kolmkümmend üks? me üritame rakendamist äh, parendada. ja see, mis puudutab piiriüleseid äh, sanktsioone, siis äh, see ei ole siiani olnud veel täiesti võimalik, me oleme üritanud leida parimat lahendust ja seepärast tegin ma sellise muudatusettepaneku sest mõte on selles, et kui äh, registreerida sõiduk teises liikmesriigis, aga kui teatud trahvid äh, olid veel maksmata, siis kui tagasi pöörduda liikmesriiki, kus äh, need trahvid olid välja kirjutatud, siis minul tekkis küsimus, kas see oleks midagi, mida võiks arvestada enne kui äh, sõidukit saab äh, taas registreerida, ehk siis kontrollida seda, kas on mõned tasumata trahvid, enne kui võimaldada registreerimistunnistuse väljastamist teises riigis, aitäh. härra Kraamer. kuna Eva Lichtenberg ei ole praegu siin, ta on ühes teises komisjonis, siis ma tahaks äh, raportööri, variraportööre tema nimel tänada. Commission, Mr Gorka komisjon, palun, härra Korka. suur tänu. ka mina sooviksin äh, raportööri tänada selle raporti eest, see oli positiivne me mõistame, et arutelude käigus tehti erinevaid ettepanekuid, meie pigem jääksime oma esialgse ettepaneku juurde. me näeme, et äh, teatud ettepanekud on vastuolulised, näiteks mis puudutavad seda ajaperioodi registreerimiseks kolm kuud või üheksa kuud, meie ettepanek on kuus kuud. meie leiame, et see on tasakaalustatud ettepanek mis puudutab aga neid märkusi, mis senini täna siin saalis on tehtud, siis eriti viide kahe tuhande üheteistkümnenda aasta direktiivile, siis meie arvates ei ole mingit erilist põhjust keelduda registreerimisest juhul, kui on teatud trahve, mis eh, on veel maksmata, sest selleks on omaette mehhanism olemas ja meie ei pööraks sellele tähelepanu praegusel hetkel aga üldiselt sooviksin äh, raportööri väga positiivse lähenemise eest tänada, suur tänu! härra Perke, kas teil on midagi lisada? kõnelejal pole mikrofoni. teen väga lühidalt, kommenteerin mõlemaid äh, mainitud punkte, üks puudutab ajalisi piiranguid, mina tegin siin ettepaneku kompromissiks, me võime endale ette kujutada ju igasuguseid äh, tähtaegu, mõni soovib jätta mõne kuu ära või lisada mõne kuu, ähm, oli ettepanekuid äh, kolme, kuue, üheksa ja kaheteist kuu kohta ja kuna ma arvan, et äh, poole aasta jooksul on äh, siiski võimalik see, et inimene oma sõiduki ümber registreerib, ma küll mõistan seda, et on teisi prioriteete, no maja otsimine, korteri otsimine, aga pool aastat tundub mulle siiski olevat mõistlik ajavahemik ja seetõttu ma tegin selle ettepaneku, kuna äh, et me jääksime selle komisjoni ettepaneku juurde, et äh, tähtajaks oleks pool aastat. ja teine märkus puudutab äh, keeldumise põhjust. mina kaldun äh, selle poole, et ma lükkaks selle ettepaneku tagasi ja ma palun, et te mõistaks seda, et see te-, võiks tekitada tarbetut viivitamist, aga põhjused võiksid olla hoopis teistsugused, kuna liikmesriigid ise, ise ei ole vastavaid õigusakte üle võtnud. nii et mina ei sooviks, et see põhjus oleks keeldumise alusena lubatud sõidukite ümberregistreerimine peaks olema võimalik Äh, ilma bürokraatlike, ilma suure bürokraatliku koormuse ja kuludeta ja seetõttu olen ma ette, teinud ettepaneku, et äh, me lükkame selle muudatusettepaneku tagasi, äh, variraportöörid olid sellega nõus ja ma palun, et ta mõistaks, et ma soovin endiselt seda tagasi lükata ja olen seejuures huvitatud just nimelt ettepaneku lihtsustamisest ja tarbijate et mugavusest. Uh, suur tänu, härra, härra Berker, hääletamine toimub homme hommikul. me ei tea, millal toimub IMCO-s hääletamine, aga tõenäoliselt äh, peale TNT juhtnööre ja loodetavasti on teil siiski veel võimalik oma kätt piisavalt tõsta selle ajani, kui teie raporti üle hääletamine toimub? kas keegi teab, kas härra Kamal on ka tulemas? sest äh, tema raport on meil järgmisena päevakavas jah, päevakorras on tõesti öeldud, et see algab kell neli, me oleme natukene ajast ees. seega ootame siis ära, kuni ta kohale jõuab circa kümne minuti pärast ja alustame siis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 okei okay,, kolleegid. hästi, kolleegid. härra Kamal ei eh, tule siia, aga proua Foster asendab teda. see tähendab, et eh, me saame näha kaunist proua Fosterit härra Kamali asemel ja see on tõesti suur eelis ja järgmine päevakorrapunkt on arvamuse projekt, see käsitleb äh, Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruannet. proua Foster. aitäh, härra esimees. ja ma ootan minutikese, kuni me, kolleegid vaikivad, sest äh, siin on, toimuvad mingid oma koosolekud. kahjuks äh, minu hea kolleeg härra Kamal ei saa tulla täna siia, et komisjonis neid muudatusettepanekuid arutada, aga tema nimel igal juhul ma ütleksin, et ta on arvestanud kõikide ettepanekute ja nõuannetega ja ja äh, ta on arvestanud ka siis komisjoni äh, välja pakutud ettepanekutega. ja kas saaks natukene vaikust saali? ja on ka mõningad ettepanekud, mis on tõesti täienduseks tekstile, aga on mõningad lõigud, mille osas ta üritab jõuda kompromisse, kui võimalik ja loodetavasti need kompromissmuudatusettepanekud on vastuvõetavad ka suurele osale liikmetest ja ta ka loodab, et me saame siis ka näidata, et uus konkurentsivõime ka suurendab tööhõivet ja konkurentsivõimet nendel keerulistel aegadel, mida ma sooviksin härra Kamali nimel öelda, et variraportöörid ja nende asendajad, et võib-olla nad saaksid praegu esitada oma kommentaarid nende kompromissmuudatusettepanekute kohta, et võib-olla te saate mm, anda mingit infot selle kohta, milline on teie arvamus nende kompromissmuudatusettepanekute kohta, aitäh, härra esimees! aitäh, Jackie, et toetate kolleegi George! härra Grosch! jah, aitäh, härra esimees! ma teen väga lühidalt, ma sooviksin äh, tänada raportööri ja äh, ma sooviksin vabandada härra Luis de Grandes, kes täna siin olla ei saa, aga ma sooviksin teile teada anda, et mitu kompromissettepanekut on leitud ja nagu tema leiab, et kompromisside puhul on leitud hea tasakaal turu äh, ähm, avamise ja transpordivaldkonda parandamise osas ja aga siin tuleb ka äh, turu äh, puhul vaadata ka reguleerimismeetmeid, sellepärast et turg ei korralda mitte kõike ja me oleme siin ka töötingimusi ähm, vaadanud ja samuti ka töökohtade loomist, see peaks olema ka ju lõppeesmärgiks ja turgude avamine ähm, on siis ka üheks eesmärgiks, nii et see on ka meie kompromiss muudatusettepanekutega sisu ja kolleeg Päev räägib veel ka sanktsioonidest ja siin me leiame, et ähm, tulevane ähm, transpordivaldkond äh, sõltub ka meie õigusaktide ühesugusest kohaldamisest ja rakendamisest ja, ja see puudutab siis ka sanktsioone ja ka sanktsioone tuleb äh, ühtemoodi äh, kohelda. nii et äh, kui mina elan piiriregioonis ja siis pean nentima, et mõnes liikmesriigis mõnda tegu nii raskesti ei karistata, siis me teame, et majanduse ja, majandus ja inimesed reageerivad selle selliselt, et seda lünka ka ära kasutatakse, nii et oluline on, et meil oleksid ühesugused sanktsioonid ja seetõttu me paluksime, et seda muudatusettepanekut äh, ka kolleeg Parfilt toetataks. ja kindlasti ta esitab äh, vastava sõnavõtu ka ise, aitäh. aitäh, härra Benjan uh,. Äh, <clears throat> yes, my comments are aitäh. minu kommentaarid on seotud kompromissmuudatusettepanekuga kaks me saime just uue versiooni sellest ja ma äh, soovisin enne selle versiooni laekumist öelda, et ma olin nõus kõikide hääletussoovitustega ja ka kompromissmuudatusettepanekutega, aga paraku nii see enam ei ole. see kompromissmuudatusettepanek kaks kutsub komisjoni üles ähm, ähm, ka raudteeturgu äh, korraldama selliselt, et see turg avaneks ka äh, raudtee riigisisestele reisijate veoteenustele. ja meie vastav muudatusettepanek oli seotud just riigisisese reisijate veoteenusega, nüüd kui me vaatame riigisisest ja rahvusvahelist äh, turgu, siis see on juba avatud sellele paketile, mida me praegu ähm, arutame, siis ainult riigisisene reisijate veoteenus on praegu piiratud nii et kas me praegu räägime ainult nendest turgudest, mis on juba avatud äh, konkurentsile ja et need äh, turud, mis praegu ei ole konkurentsile avatud, et neid ka ei avatuks, sellisel juhul me ei nõua ju midagi, sellisel juhul ka kompromissmuudatusettepanek kaks tegelikult ei te,, ei too mitte midagi uut, sellepärast et see olukord juba praegu valitseb ja see tähendab, et äh, muudatusettepanek kolmkümmend viis ei ole enam osa kompromissist ja kui hääletusnimekiri jääb selliseks, nagu ta on ja ja väidab, et muudatusettepanek kolmkümmend viis on ähm, kompromissi osa, siis ma oleksin sellega nõus, sellepärast et see, ma näen, et see on üle, ära võetud selles viimases versioonis. aitäh! kompromissi definitsioon tähendab seda, et sinna on rohkem kui üks fraktsioon kaasatud, nii et kui seal on ainult üks fraktsioon, siis see ei ole kompromiss. nüüd äh, proua Tikao SMT nimel, palun. proua Tikao. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să încep uh, prin... Aitäh, härra esimees. Ma sooviksin kõigepealt öelda, et mul on väga kahju, et variraportööride kohtumist aset ei leidnud ja et sellist kohtumist isegi ei eh, korraldatud. Mul on sellest väga kahju, sellepärast, et kui selline kohtumine oleks aset leidnud, siis me oleksime jõudnud ka vastuvõetavate kompromissmuudatuse ettepanekuteni ja me oleksime jõudnud sellise arvamuseni, kus meie komisjoni enamuse arvamus oleks kajastatud. ja sooviksin mainida veel ühte punkti, need kompromissmuudatusettepanekud. ja ka need muudatusettepanekud, mis peaksid kajastama ka sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud, et see tegelikult ei ole õige, sellepärast et meie muudatusettepanekutega arvestatud ei ole ja seetõttu tuleks eraldi hääletada nende üle. samuti on kompromissmuudatusettepanekud, mis on meieni jõudnud, aga me ei ole infot saanud, et millised fraktsioonid on esitanud need kompromissmuudatusettepanekud ja seetõttu ma esimehele ka juba ütlesin, et me isegi ei tea, et millised muudatusettepanekud on üldse kompromissmuudatusettepanekud või et kas need on üldse veel muudatusettepanekute loetelus selliselt, nagu nad kolleegide poolt esitatud on. sisulise poole pealt sooviksin öelda järgmist. meie oleme liberaliseerimise poolt, aga ainult sellisel juhul, kui samaaegselt on tagatud ka sotsiaalsed tingimused ja see puudutab eelkõige just konkurentsi, meil on vaja korrektset konkurentsi, mis oleks ka eh, täiendatud tugevate sotsiaalkindlustustega. nii et eh, me ei ole sellise liberaliseerimise poolt, mis toob endaga kaasa suuri eh, kulusid, eriti just töötingimuste ja sotsiaalkindlustuse osas. ja mina olen omapoolsed muudatusettepanekud esitanud lennutranspordi kohta ja ma palusin, et komisjon kontrolliks, kas ei ole võimalik ebaõiglasi konkurentsitingimusi kõrvaldada, eriti mis puudutab odavlennufirmasid. ja eh, meie rõhutame ka piirkondlike lennujaamade tähtsust, sellepärast et meie jaoks on oluline, et need Ähm, piirkondlikud äh, lennujaamad oleksid paremini äh, kaasatud. Ähm, samuti ma olen teinud äh, maanteetranspordi kohta ettepanekuid. siin peaks liberaliseerimine aset leidma teatud tingimustel. nimelt eeldusel, et sotsiaalsed kriteeriumid oleksid täidetud ka selle turu avamisel. ja ma sooviksin veel kord öelda, et mul on väga kahju, et me homme hääletame, aga et täna me ei saa veel selget hääletusnimekirja. ja seetõttu me peame homme otsustama, kuidas me hääletame me ei tea, millised fraktsioonid on esitanud kompromissmuudatusettepanekud ja me ka ei tea, millised muudatusettepanekud nende kompromissmuudatusettepanekutega on kaetud. nii et me vaatame, milline on meie arvamus homseks, härra Kraamer tavaliselt ma äh, vahetult enne hääletust tänan raportööri, aga ma ei saa seda nüüd teha, ma ei ole teda kunagi näinud, ma ei tea, kuidas ta välja näeb, ma vaatasin ainult korra tema pilti, meil, me ei ole temaga kohtunud. ta ei ole mitte kunagi kutsunud meid üles äh, arutama, et miks ta on mingite äh, muudatusettepanekute poolt või vastu, et sellist katastroofi pole ma veel kunagi näinud ja tõesti punktiks i peal on see, et ta ei ole täna isegi mitte kohal, me ei peaks tegelikult olema nõus Äh, selliste asjadega. see ei ole mingi koostöö ja kui äh, inimene ei ole raportist huvitatud, siis ta ei peaks äh, selle raporti autoriks olema. ma ei ole seda seitsme aasta jooksul veel kunagi näinud, minu meelest on see täiesti võimatu käitumine. pealkirjaks võiks olla ebaõiglase konkurentsi mm, kindlustamine Euroopa transpordisektoris, sest ta valib äh, täpselt samasuguse lähenemise nagu komisjon, komisjon vaatab ainult ühte sektorit ja tema ka, ta ei vaata erinevaid äh, äh erinevaid transpordisektoreid ning äh, CDU liige Johannes Ludwig ütles, et transpordisektoris on äh, konkurents ära kaotatud, mina küsin, et kas see tähendab seda, et äh, me jõuame äh, sotsialistliku äh, plaanimajanduseni ja tapame ka oma kliima ja tema ütles mulle, et ta ei saa seda eitada. regionaallennujaame soovitakse paremini ära kasutada, aga praktiliselt on need kõik puu-, kahjumis. seal on näiteks, meil on näiteks selliseid lennujaamu, kuhu on väga palju investeeritud, aga seal on ainult kaks lendu nädalas, kinni panna neid ka ei saa või siis näiteks EasyJet äh, ja Strasbourg, loomulikult olen ma, on, on mul kiirem sinna rongiga kohale sõita, aga nüüd avatakse sinna ka lennuliin, ma, kuidas see peaks ära tasuma, seda ma ei tea. EasyJet ütles, et nemad äh, on kolmesaja miljoniga kasumis, aga tegelikult äh, sai EasyJet viissada miljonit kahjumit kaheksasada miljonit eurot on tegelikult ju mm, toetused ja et siin öeldakse, et regionaallennuvälja tuleb mm, paremini ära kasutada, see ei ole eh, konkurents, see on konkurentsi moonutamine, tegemist on kohutava eh, plaanimajandusega, eh, mis soodustab kliimakahjulikke ettevõtmisi ja mm, me peame sellistest asjadest loobuma. me oleme esitanud mõningaid muudatusettepanekuid, näiteks äh, ka see puudutab äh, näiteks ka raudteid, äh, kus ei võet-, IFA ettepanekut ja prantslastel on väga hea meel, kui IFA-t ei äh,, ei mainita, aga konkurentsi konkurents on kõvasti kahjustada saanud, siin äh, raskendatakse või muudetakse võimatuks riikidevaheline koostöö ning härra Reki, kui millegi sellise asjaga, mingi sellise asjaga tegeleks Saksamaa valitsus, siis ma oleks täpselt samamoodi selle vastu, sellepärast et ma olen eurooplane. meil on veel kaks muudatusettepanekut, me ütlesime, et ebaõiglast konkurentsi tuleb muuta. meie muudatusettepanek neliteist, raportöör on selle vastu, ma ei tea, miks ja muudatusettepanek kümme, samuti meie muudatusettepanek, raportöör on selle vastu, ma aga jälle ei tea, miks, ma oleks meeleldi arutanud seda temaga, sest äh, asi on ju selge, et kui meil on sellised äh, raamtingimused, mis äh, panevad suuremad kohustused keskkonnasõbralikule raudteetranspordile ja soodustavad äh, keskkonnakahjulikku lennutransporti, siis ei õnnestu meil mitte kunagi äh, saavutada oma kliimaeesmärke ega seda, et rohkem kaupu ja inimesi transporditakse äh, mitte lennukite, vaid äh, rongidega ja kui inimesel ei ole midagi positiivset öelda selle kohta, siis ta peaks vähemalt vait olema. ma ei ole kunagi nii teravas toonis sõna võtnud, aga selline see olukord siin on. härra De Backer, palun Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, äh, ich denke, kolleeg Matši. aitäh, ma arvan, et äh, kolleeg Grosch juba väga selgelt ütles, äh, milline meie seisukoht on ja seetõttu ma üldiste kommentaaride ja kompromissmuudatusettepanekute juurde ei tule, aga ma sooviksin mainida paari punkti, mida ka kolleeg Kraamer juba rääkis, see puudutab siis ka ITAX-i e ja Prantsusmaal äh, see on olukorda tõesti juba mõjutanud ja isegi kui ma ei ole sellega äh, täielikult nõus, siis seda on juba mainitud. aga ma soovitaksin teile veel meenutada, et ma, äh, ma tervitan seda, et et transpordikomisjoni esimees saatis volinik Kallasele kirja selleks, et rõhutada, et komisjonil on oma selge positsioon selge, selle teema osas. nüüd veel üks punkt, mida kolleeg juba mainis, on seotud sanktsioonidega, mis puudutab äh, transpordivaldkonnas ähm, rikkumisi, sotsiaalrikkumisi ja kahe tuhande kümnendal aastal kolleeg Kalle tegi juba selle kohta äh, arvamuse ja tuleb öelda, et komisjon ei sekku väga energiliselt, see tähendab, endiselt ei ole liikmesriikidel saadud piisavalt andmeid selle kohta ja ka harmoneerimine ei ole täiemahuliselt aset leidnud. ma arvan, et mõned riigid, mõndades riikides on sellised karistusregistrid, mis äh, väga suurel määral kõrvale kalduvad äh, teiste liikmesriikide äh, vastavatest sätetest ja kui me siin tõesti soovime seda olukorda harmoneerida, siis me teame, et liikmesriikide olukord on väga erinev ja mõndates kohtades kumuleeritakse sanktsioonid, mõndates mitte, ei, mitte ja siin ei ole tegu mitte ainult nende trahvide suurusega, vaid ka sellega, kuidas neid kategoriseeritakse ma arvan, et me peaksime neid ähm, sanktsioone siiski harmoneerima, tegema ka vastavad ähm, äh, sätted, nii et need eeskirjad on küll olemas, aga neid rakendatakse liikmesriigiti erinevalt ja see viib taaskord äh, konkurentsi moonutamiseni ja Mathieu ka selgitas, milline on ähm, seisukoht neljanda raudteeveopaketi osas ja ma arvan, et seda tuleks korralikult kaaluda, nimelt eh, mis puudutab riigisisese reisijate veoteenuse eh, avamist, ma kardan, et meie siin eh, võime Pandora laeka avada, sellepärast et seitse aastat läks meil aega, enne kui me jõudsime kokkuleppeni ja ma arvan, et turu avamine on kindlasti väga huvitav majandusliku külje pealt, kuid sellega peaksid kaasnema ka vastavad sotsiaalsed tagatised ja vastavad meetmed, aitäh! Mr. Grigorovitch for the Commission. Before you start, Mr. Grigorovitch, I saw that härra Grigorovitch eh, komisjoni eh, poolt. aga enne, kui te mm, alustate, ma sooviksin öelda, et eh, mul on väga kahju, et variraportööride kohtumist aset ei leidnud ja et ei ole korraldatud ka kohtumist, kus oleks arutatud kompromissmuudatusettepanekuid. ma teeksin ettepaneku, et me tuleme selle teema juurde tagasi peale seda, kui me oleme ära kuulnud härra Grigorovitši äh, arvamuse. nii et sõna on teil, nii et arvestage lihtsalt sellega, mida ma äsja ütlesin. Um... aitäh, härra esimees, mul oleks äh, vastus äh, siin kahele teemale, mis novembrikuisel kohtumisel tõstatati kuue hulgast üks küsimus puudutas siis lennundusettevõtteid ja mm, ja konkurentsireegleid ja teine puudutas IFER-it, raudteepaketti. nii et ma alustan esimesest äh, koodi jagamisest siis lennutustranspordis. nii et äh, ma siis loen ette selle meie vastuse. niisiis kuuendal novembril Ehm, räägiti koodi jagamisest ja ehm, räägiti ka selle mõjust konkurentsivõimelisusele ehm, ning sooviti saada meilt lisainfot. komisjon praegu um, uurib kahte juhtumist selles osas, kas koodide jagamine on kooskõlas Euroopa Liidu Ehm, sätetega, see on siis seotud ka artikliga sada üks Euroopa Liidu toimimise lepingust ja, ja see puudutab siis Frankfurdi Istanbuli ja Müncheni Istanbuli liine ja samuti Brussels Airlines ja Portugal, ehm, Portugali ehm, koodi jagamist Lissaboni Brüsseli liinil. ja me teame, et koodi jagamine on suhteliselt laialdaselt kasutatav erinevate lennundusettevõtete puhul ja ja see on seotud siis ka nende liinide korraldajatega, samas kus siis koodi jagamise kokkulepetest ähm, saab, saavad kasu reisijad, siis teiselt poolt võib tekkida ka juhtumeid, kus see mõjutab konkurentsi. ja nimelt, kui äh, ettevõte, mis äh, mis, kui on tegu siis ettevõttega, mis majandab oma, korraldab oma õhuliini ja see on seotud ka mm, kohtade mm, piirangutega, et selline kvootide jagamine võib tõesti vähendada konkurentsivõimet mm, lennundusettevõtete vahel, kes sama liini jagavad ja see loomulikult toob endaga kaasa ka ebameeldivusi reisijate jaoks. nii et kui on, selgub, et selline koodi jagamise rikkumine on aset leidnud, siis komisjon ka vaatab äh, üle selle olukorra, et et äh, täpsustada, kuidas koodi jagamist äh, kooskõlastada meie konkurentsitingimustega ja me ka üritame välja töötada selged suunised selliste olukordade lahendamiseks, isegi kui selgub, et lennundusettevõtted ei ole mingisuguseid õigust rikkunud, mis puudutab IFER-it. seda me oleme siis ka Digimoviga arutanud ja siin on vaadatud äh, siis äh, olukorda Prantsusmaal, äh, mis puudutab äh, siis vastavat äh, kindlasummalist äh, maksu ja komisjoni talitused on äh, arvamusel, et IFER-i kasutamine võib ohustada reisijate vedu rahvusvahelistel liinidel seetõttu, et see, et sellest maksust võib tekkida mm, koormus nendele ettevõtetele, kes, mis ei ole Prantsusmaalt pärit aga kelle liinid lähevad, kelle liinide sihtkohaks on Prantsusmaa või need läbivad Prantsusmaad. nii et äh, me vaatame, kas see olukord vastab äh, Euroopa Liidu õigusaktidele ja kui see ei vasta, siis tuleb võtta siseriiklikke meetmeid. Äh, palun ja Michael. minu meelest on väga hea, et mm, komisjon Äh, siin ähvardab konkurentsiga, aga me kaks aastat juba soovime otsust ja kui me kuulame äh, kogu aeg seda, et me midagi teeme, siis on nüüd juba hilja, miks komisjon kohe alguses ei sekkunud, seda ei tõkestanud ja siis ei oodanud ära õiguslikku vaidlust, et kaks aastat on teil aega olnud ja nüüd äh, ainult tehakse sõnu, midagi ei tehta. mina sooviks teada, et mida te teete, teie olete ju lepingute valvurid ja te peate kohe sekkuma, kui lepinguid, leping, aluslepingut rikutakse. sa räägid sellest äh, Prantsusmaa raudteemaksust, jah? komisjon, kas te soovite vastata? What I can do right now is I can jah, praegusel hetkel lihtsalt kuulan teie küsimuse ära ja hiljem saame sellele ehk vastata. võib-olla, Michael, räägime me siin valeisikuga? ma ei tea. meil oli plaanis seda teemat homme hääletada, aga ilmselgelt on rahulolematust variraportööride äh, Äh, hulgas, äh, piisavalt ei ole olnud kohtumisi, ei ole saavutatud kompromisse, vähemalt mulle jäi selline mulje. majandus-rahanduskomisjon hääletab selle üle veebruaris, seega juhul, kui te soovite, on veel võimalik seda edasi lükata kahekümne teisele jaanuarile. see oleks minu ettepanek teile. kas kõik on sellise lahendusega nõus ja anname siis äh, raportöörile teada, et ta peaks äh, peale jõule äh, variraportööridega kohtuma ja, ja sellele tuginedes. proua Foster, palun. jah, aitäh, esimees, see on väga hea ettepanek. Saidil ei ole tervisega kõik korras ja sellepärast ta siin täna ka ei ole. ma olen üllatunud nende kommentaaride üle, Michael Kramer, mis te olete teinud, te olete aastaid siin istnud, istunud ja see on esimene kord, kui äh, raportöör ei ole kohale tulnud. mis siis on juhtunud, on see, et härra Kamellil ei ole tervis korral-, korras, ta jäi täna haigeks ja me üritasime tema esindajatelt saada konkreetset informatsiooni, kuidas kompromissidega toime tulla. ja ma panin kirja need märkused, mis te tegite ja selle teema, mis esimees on tõstatanud, jah, neid kõiki on vaja põhjalikult arutada esimehe ettepanek on teretulnud, ehk siis arutame seda jaanuaris ja härra Kamal tunneb selle üle head meelt ja tõesti, ta vabandas, et ta ei saanud siin täna olla. ja kui tohib, siis see, mis puudutab äh, koodi jagamist, ma ei tea, kas ma olen mingilt teiselt äh, planeedilt, aga me oleme juba üle kahekümne aasta seda teinud. seega ma ei tea, millest räägib komisjoni kolleeg, et äh, kui kaks äh, lennufirmat jagavad koodi ja me kõik teame, miks nad seda teevad. kas see on siis see, mida me siin arvamuses peame kajastama? ma olen äh, kõige selle lähenemise suhtes üsnagi üllatunud. ja koodi jagamine on ju võimaldanud nii paljudelgi väikeettevõtetel ära elada ja ma arutan seda teemat kindlasti veel komisjoniga, aitäh kõikide ettepanekute eest ja kindlasti kohtute raportööriga jaanuaris ja leiate parimad lahendused. aitäh, Michael, sulle viidati! ma tahtsin äh, lihtsalt öelda, et ma ei kaevanud sellepärast, et ta täna siin ei ole, me oleme seda korduvalt näinud, et keegi on haige või nii edasi. ma ütlesin lihtsalt, et meil ei olnud variraportööridega mingit kohtumist, me ei tea, kes kompromissidele alla kirjutas, me ei ole mitte kordagi kohtunud ja sellist olukorda ma seitsme aasta jooksul tõesti näen esimest korda ja see, ma jään oma sõnade juurde. jah loodetavasti on meil võimalik lahendus leida ja raportöör ja variraportöörid kohtuvad ja seega saame siis kahekümne teisel jaanuaril äh, hääletada seda teemat. nüüd paluksin lahkuda neil, kellel ei ole vaja siin viibida, meil tuleb koordinaatorite koosolek Äh, kolleegid, kes lahkuvad, palun võtke oma hääletuskaardid homme kaasa, kui teil ei ole kaarte kaasas, siis te ei saa hääletada, see on täiesti selge. et me ei hakka siin kätega vehkima ja seda lugema. aitäh ja nüüd lähme koordinaatorite kinnise koosoleku juurde, aitäh!